debatt. esimene punkt meie päevakorras on ühisdebatt Euroopa välisteenistuse teemadel. meil on äh, raportid proualt äh, Kressla ja härra Trebellinilt, mis puudutab Euroopa ühenduste eelarve, üldeelarve suhtes kohaldatava finantspääruse muutmist seoses Euroopa välisteenistusega meil on ka härra Bernard Rapka e-, raport, mis puudutab Euroopa Ühenduste ametnike personali eeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste muutmist. ja ka on meil raport härradelt Golteri ja Surjan, mis puudutab äh, paranduseelarvet, teine jagu Euroopa Ülemkogu ja Nõukogu, kolmas jagu komisjon, kümnes jagu Euroopa Välisteenistus kallis äh, äh, äh, komisjoni asepresident volinik Levandovski, kõrge esindaja, kallid nõukogu esindajad, kes on alles saabumas, kes, sest et on kinni liiklusummikus, paari minuti pärast on nad ka kohal, kallid kolleegid, daamid ja härrad, meil on ühele poole saamas Äh, huvitava seadusandliku ja institutsioonide vahelise seikluse äh, kvadriloog. me oleme loomas äh, ambitsioonikat, vastutusvõimelist ja tulevikku vaatavat Euroopa välisteenistust. Need seadusandlikud tekstid, mis meie ees on, mis muudavad personali eeskirju, finantseeskmäärust ning eelarvet Äh, mida me arutame täna ja mille osas me hääletame homme, aga need on siiski öö, äh, suurepärane suure läbirääkimiste tulemus. suurte läbirääkimiste tulemus institutsioonide vahel, me oleme ühinenud oma eesmärgis selles osas, kuidas äh, organiseerida öö, Euroopa häält, nii et see oleks kuulda ja et see oleks austatud maailma Iraanil. meie Euroopa Parlamendina oleme võtnud oma kohustusi väga tõsiselt ja olime veendunud, et äh, välistegevustes nagu teistes valdkondades peab äh, esikohal olema ühenduse huvi ja ühenduse meetod. nii et ootame väga tänast debatti lõppdebatina ja sellest enam siiski vaatame tulevikku, kui esimesel detsembril kaks tuhat kümme Euroopa välisteenistus alustab. see on ainult üks aasta pärast Lissaboni lepingu jõustumist. alustame oma raportööridest ja esimesena annan sõna proua Gressler. Lady Ashton, Herrn herr vizepräsident šefčovi herr kommissar lewandowski! austatud äh, härra äh, president äh, lugupeetud volinikud lugupeetud komisjoni asepresidendid austatud daamid ja härrad ma soovin tööd alustavale välisteenistusele kõigiti edu töös institutsioonid on näidanud, et nad tulevad toime uue väljakutsega. me otsustasime kiiresti, kuidas küsimused lahendada, mõnede küsimuste puhul me tegutsesime isegi liiga kiiresti. me peame kohendama meie senist, seniseid personalieeskirju, finantsmäärust, eelarvet. uus teenistus on hübriidse iseloomuga, eh, see, see ühendab paljusid seniseid tegevusi, eh, selles seisavad uued probleemid. Eh, me püüame probleeme lahendada meie kõikide ühistes huvides. nii välisteenistus, parlament kui ka maksumaksjad on huvitatud sellest, et me saavutaksime optimaalsed tulemused. me püüame oma vastutusega toime tulla ja parlament äh, suudab niimoodi ka välisriikidega äh, suheldes rääkida selgemalt ja Euroopa Liidu äh, hääl on paremini kuulda. liikmesriigid, liikmesriikide diplomaatilised teenistused asuvad tööle ühistes huvides tööle määratakse, äh, tööd kontrollib komisjoni siseaudiitor, see peab tagama äh, eelarve mm, äh, punktidest kinnipidamise. päevakorras on nii eelarve mm, kinnitamine kui ka eelarve täitmise kinnitamine, siin tuleb parlamendi õigusi kaitsta raportöör ja variraportöörid on teinud tublit äh, tööd äh, ja ma sooviksin väga tänada ka eesistujat tehtud töö eest. Äh, välisteenistuse ees on väga tähtsad ülesanded. me püüame kulutusi vähendada kümne protsendi võrra, see ei ole kerge ülesanne. me, härra president, mul on kolm minutit kõneaega, mul on kahju esimees katkestab. me anname teile aega lõpus veel. Eh, kui professionaalselt üks eh, ametkond töötab, eh, kelle ülesanded ei ole veel täpselt määratletud, seda on ras-, see on keeruline ülesanne, mis meie ees seisab, aga me tahame nagu nende ülesannetega edukalt toime tulla, me ühendame erinevatest institutsioonidest pärit personali äh, meil, meil tekitas probleeme liikmesriikidest päritud diplomaatide kaasamine. me ei taha mitte mingil juhul seda, et teatud riikidel tekiks mm, kahtlusi seoses äh, koloniaalse suhtumisega, mis on pärit võib-olla minevikust. meil on vaja Euroopa rolli maailmas tugevdada, palju tänu! hoidsite väga hästi oma kõne ajast kinni, täpselt kolm minutit ja nüüd austatud äh, härra Riverini. aitäh, kallid kolleegid, äh, proua Ashton. Äh, finantsmäärus, mis kehtib Euroopa välisteenistusele, siin need põhireeglid, normid, standardid, mis kehtivad kõigile teistele maailma diplomaatilistele teenistustele, need kehtivad ka siin vastavalt Lissaboni lepingule see koondab komisjoni ja nõukogu töö ning äh, kasutab ära riiklikke diplomaatilisi teenistusi äh, ning selle ülesandeks on esindada Euroopat maailmas ning ma usun, et on tehtud suurepärane töö selle ülesehitamisega. aga praeguses struktuuris on ka rida riske, mis võivad tekitada probleeme sellise komplitseeritud, detsentraliseeritud äh, struktuuriga, millel on osakonnad igal pool maailmas, eriti see äh, finantsvastutus nende inimeste puhul, kes seda äh, finantspoolt juhtima peavad ning sellest võib saada oht ka ühenduse eelarvele tervikuna. Lissaboni leping laiendab äh, suuresti parlamendi vastutusi, see on ainuke esindav üksus Euroopa institutsioonide hulgas ja algselt välisteenistuse monopoliseerisid komisjon ja nõukogu, kes üritasid seda organiseerida valitsustevahelise loogika alusel, mis on vastuolus ühenduse meetodiga. pärast pikki läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga ning Belgia esindajaga, Belgia eesistujaga oleme me suutnud saavutada sellise süsteemi, mis edendab parlamendi rolli ning paneb selle Euroopa debati südamesse põhilised punktid siin. komisjon saadab äh, täieliku äh, eelarve eelnõu presentatsiooni meile, võttes arvesse kogu operatsioonilised kulutused Euroopa Liidu, mis on Euroopa Liidu välistegevustega seotud, kaasa arvatud siin ka ühtne välis- ja julgeolekupoliitika. see kehtib kõigi Euroopa institutsioonide puhul ning äh, komisjoni peadirektorid saavad vastavalt sellele raportile ka kohustused ning peavad esitlema äh, ennast vastavatele parlamendikomisjonidele ning äh, välisteenistusel on ka ühtne audiitor olemas liikmesriigid eh, on võtnud endale kohustuse toetada eh, Euroopa Liitu, kindlustamaks, et vastutus eh, teenistuses läheb sinna, kuhu see ka kuulub. me peame veel diskuteerima terve rea oluliste küsimuste üle, mida me vaatame jälle siis, kui me kolme aasta pärast hakkame üle vaatama finantsmäärust. esimene on institutsioonide eelarve täitmine, Euroopa Sotsiaalfondi ja üldeelarvet silmas pidades, see on hea tulemus selle raporti puhul, eriti parlamendi poolt, mida on nüüd tunnustatud kui äh, selle struktuuri võtmeosa. see tähendab, äh, see puudutab kõiki institutsioonide ja tei-, kõikide institutsioonide eelarve täitmine on siin oluline. kui meil on ühtne audiitor kõigi institutsioonide jaoks, siis see on väga hea tulemus, suur aitäh kõigile! ka teie kasutasite ära kogu oma kõneaja, järgmiseks äh, härra Bernard Rapkai kellel on äh, kokku kuus minutit kõneaega, teen ettepaneku, et see oleks jaotatud neli pluss kaks. kas see on võimalik? Äh, jah, küllap see võimalik on. vaatame, kui palju mul praegu aeva, aega kulub ja siis vaatame, kui palju pärastiseks jääb. Äh, austatud härra president, lugupeetud kolleegid lugupeetud proua Ashton, härra Šefkovitš, teie kaastöötajad, eesistuja, ma tänan teid kõiki tehtud töö eest, see on olnud väga hea koostöö ja siinkohal ma mõtlen, et ilma niisuguse hea koostööta ei oleks me ka nii head tulemust saavutanud. ma olen tulemusega rahul, vähemalt mis puudutab seda osa, mille eest mina pidin vastutama ja ma sooviksin lisada, et ei ole sugugi üllatav, et me paljude asjadega alles nüüd alustame. ma leian, et on väga arukas mõte juba aegsasti juba Rockstedt kvarteeri raporti puhul ma, probleeme arutada äh, Eh, selge on eh, see, et eh, on asju, mida saab teha hiljem, aga on asju, mida saab juba varakult ära teha. kõigepealt see, mis puudutab kokkulepet parlamendi ja nõukogu vahel Euroopa välisteenistuse loomisel, ma pean silmas tehnilisi, organisatsioonilisi eh, probleeme. Eh, oluline on eh, personali eeskirjade muutmine, kui ma räägin tehnilise organisatsioonilistest küsimustest, siis organisatsioon, see tähendab poliitikat ja poliitikas on organisatsioon. läbirääkimistel me panime seda ikka jälle tähele. oli ju selge, et vana tõlgendus oli veidi teistsugune, kui on uus tõlgendus. ma leian, et me jõudsime päris mõistlikule lahendusele. me saavutasime selle poliitilise suuna jätkamise, eh, mida me oleme alati eh, oma eesmärgiks pidanud. Eh, siin võiks asja näha kolmest komponendist koosnevana, kõigepealt siis välisteenistuse personali koosseis, paljud töötajad tulevad komisjoni teenistustest, paljud tulevad e, nõukogust, paljud liikmesriikide e, diplomaatilistest teenistustest ja oligi oluline probleem see, kui palju kust tuleb inimesi. meil tekkis vastuolu ühenduse töötajate ja valitsustevahelise lähenemise vahel liikmesriigid olid samuti huvitatud esindatusest, meil tekkis küsimus, kumb on olulisem, kas ühenduse lähenemine või liikmesriikide lähenemine. me pöörasime tähelepanu sellele, ka edaspidi tuleb tähelepanu pöörata sellele, et ühenduse huvid oleksid esindatud. oluline on ühtlane geograafiline jaotus töötajate osas. samuti on oluline tagada sooline võrdõiguslikkus. lisaks sellele, mis me kirjutame kohustuslikuna personali eeskirjadesse, on meile lubatud nendest põhimõtetest kinni pidada just geograafilisest esindatusest ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõttest. ka lojaalsus kõikide kolme komponendi osas on väga oluline. oluline on institutsioonide lojaalsus uue teenistuse suhtes siin on vaja veel mõelda, mida teha vetoõigusega teatud küsimustes, võib-olla on siin vaja seda õigust pikendada, eh, aga eh, see, eh, me olulistes küsimustes jõudsime kokkuleppele. ma tahaksin juhtida tähelepanu ühele punktile, mida ei tohi alahinnata. me ei saa kõike panna personali eeskirjadesse kirja, aga uus välisteenistus vajab ka identiteeti. inimesed, kes seal töötavad, peavad töötama ühise eesmärgi nimel ja selle jaoks on väga oluline eh, ka töötajate eh, täiendõpe eh, ja koolitamine meil ei õnnestunud seda personali eeskirjadesse kirja panna, aga ma sooviksin juhtida mm, proua Ashtoni tähelepanu sellele, et tegemist on väga olulise punktiga. seda on väga tähtis silmas pidada. see ei ole küll personalieeskirjades otseselt kirjas, aga sellele punktile tuleb pöörata väga palju tähelepanu. sellel põhineb välisteenistuse edasine töö üldjoontes oleme me teinud väga head äh, tööd ja me saame selle põhjal edasi jätkata. tänan uh,! aitäh ka teile! Teie kõneajast jäi järgi üks minut, mida te saate kasutada meie diskussiooni lõpus. edasi saab sõna härra Gualtieri. suur aitäh, president! lugupeetud proua Ashton lugupeetud volinikud, parlament on heaks kiitnud uue eelarveeraldise loomine, loomise Euroopa välisteenistuse jaoks ning on heaks kiitnud ka selle, et eraldatakse lisaraha uute töötajate töölevõtmiseks. ja meil on selle arengu üle väga hea meel, sest Euroopa vajab uut välisteenistust ja vajab seda väga kiiresti. kuid loomulikult peab eelarve institutsioon olema kaasatud Euroopa välisteenistuse küsimuste arutamisse, see teenistus on seotud kriisihalduse ja teiste küsimustega ja meie omalt poolt peame arutama selle rahastamist. me oleme heaks kiitnud rahastamise, me äh, kiidame heaks ja tervitame ka Madridi lepingut ning äh, me tervitame ja kiidame teisi raportöör proua Kresslerit, proua Kresslet, äh, härra Rivelinit, härra Rapkaid, ka asjaomaseid volinikke ja proua Ashtonit Euroopa välisteenistuse töötajatel on samad kohustused ja õigused, olenemata sellest, milline on nende eelnev töökogemus ja taust ning äh, peab valitsema ka sooline tasakaal ja Euroopa Parlament peab saama nende kohustuste ja põhimõtete täitmist ka kontrollida. loomulikult teeme me tihedat koostööd komisjoni talituste ja teenistustega selleks, et tagada, et need eesmärgid, mis me oleme saavutanud äh, eelarve alal ja seoses äh, välisasjade ja julgeolekupoliitikaga, et äh, seda edu hoitakse alal ka edaspidi ning parlament säilitab oma kontrolliõiguse. me vajame tugevat välisteenistust mida parlament eh, saab eh, kontrollida, mida parlament saab jälgida ja me kindlasti kasutame oma vastavat õigust, kuid eh, teeme seda konstruktiivselt. me soovime omalt poolt igati aidata kõrget esindajat, kelle ees seisab väga raske ülesanne, anda Euroopale tõeline välispoliitika ning kaitsta Euroopa huve ja väärtusi aitäh, ka teile jääb üks minut diskussiooni lõpul kasutamiseks nüüd järgmiseks saab sõna härra Laslo Surjan. lugupeetud eh, härra president, ma näen rõõmuga, et nõukogu ja komisjon on siin ka eh, ilusti esindatud, eh, mis puudutab eelarvet kahe tuhande kümnendaks aastaks siis meie püstitasime endale küsimuse, millistest allikatest välisteenistust finantseerida. me leidsime vastuse, et meil ei ole vaja uusi vahendeid, vaid me saame olemasolevaid vahendeid ümber paigutada. Nagu e-, eelarvekomisjon jõudis tõepoolest järeldusele, et äh, meie ettepanekuga on võimalik nõustuda. Äh, me saame kulutusi äh, niimoodi ümber kanda, et meil ei ole vaja mm, rohkem lisaraha kui nelikümmend neli miljonit, seda on vaja kolmeks kuuks. ja see, seda aega tegelikult oleks võimalik lühendada ainult kümme protsenti töötajatest on juba tööle asunud. summa, mille me homme kinnitame, peab olema eh, siis ette nähtud pikemaks ajajärg, perioodiks eh, tegeliku töö jaoks juba. summat oleks võinud korrigeerida, aga me loobusime sellest. me pidasime olulisemaks eh, seda, et teenistus saaks kiiresti tööle asuda see oleks oluline sõnum väljapoole, see näitaks, et me tõepoolest oleme asunud Lissaboni lepingut täitma. seetõttu me peame täitma ka varasematest aegadest pärit nõuded. raskuspunkt tuleb panna geograafilisele proportsionaalsusele meil ei ole aga selle jaoks eraldi kohustuslikke reserve. aga teenistus siiski saab oma tööd alustada. me tahaksime näha, et kinnitatud summadega käidakse tõepoolest kokkuhoidlikult ringi, sest eelarveid kärbitakse kõikjal praegu me eeldame väga tihedat koostööd liikmesriikidega. paljudes liikmesriikides võib tekkida väga suur kokkuhoiuefekt, kui me Euroopa Liidus välisteenistuse tööle saame. lugupeetud härra president, ma loodan väga, et see tekst võetakse vastu, tänan uh,. suur aitäh ka teile, lugupeetud kolleeg. sõnasoov. kas teil on sinise kaardi küsimus? kurz äh, die debatte stören äh, härra president, ma sekkuksin ainult korraks. Äh, austatud kolleegid, ma sooviksin juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, täna öösel äh, ründasid, ründasid kolm terroristi äh, Tšetšeenia parlamenti. Äh, terroristid äh, said seejuures pärast ise surma. ma sooviksin juhtida teie tähelepanu sellele, et terrorit ei saa mingil juhul aktsepteerida ja ma sooviksin rääkida sellest just seetõttu, et meil täna, sel nädalal tuleb veel kõne alla Põhja-Kaukaasia tänkować naszemu koledze, panu Fleckensteinowi. ma tänan teid, härra Fleckenstein, selle info jagamise eest. loomulikult suhtume me kriitiliselt absoluutselt kõikidesse terroritegudesse ja terrorismiaktidesse ning äh, antud juhul on tegu eriti märkimisväärse juhtumiga just sellepärast, et rünnati parlamenti, nii et äh, me oleme teiega täiesti ühel seisukohal ja avaldame kaastunnet ohvrite perekondadele. ning äh, ma kavatsen tänase päeva jooksul välja anda ka ametliku teadaande, suur aitäh teile, et juhtisite mu tähelepanu sellisele sündmusele äh nüüd aga annan ma sõna härra Šefčovičile, kes on Euroopa Komisjoni asepresident. suur aitäh teile, härra president, ja ma tänan samuti omalt poolt härra Fleckensteini, kes meile rääkis Tšetšeenia sündmustest. loomulikult mõistab ka Euroopa Komisjon sügavalt hukka igasuguse terrorismitegevuse ja reageerib vastavalt. nüüd aga tulen tagasi meie tänase debati juurde ja kõigepealt soovin tänada härra Rapkaid, kes on üks raportööridest, sest tema ettepanek, mille ta lugupeetud kojale esitas, on väga hea. ma tervitan ka koostööd, mis me oleme teinud härra Rapkaiga viimaste kuude jooksul selles väga keerulises küsimuses ja ma õnnitlen omalt poolt ka variraportööre ning Jüri ja Ahveti komisjone, sest nad on teinud äh, väga rasket, samas väga konstruktiivset koostööd kogu selle protsessi vältel. ning äh, lõpuks soovin tänada ka CAF-it ja CAF-i töötajaid ning ka teisi komisjoni töötajaid, sest ka nemad on teinud väga rasket tööd, mis loodetavasti tõepoolest viib selleni, et väga lühikese aja jooksul lõpuks lõplikult äh, hakkab toimima Euroopa välisteenistus. Euroopa välisteenistuse õiguslikud ja eelarvelised küsimused on olnud keerukad, kuid samas on nad äh, vastava otsuse kõige olulisemateks osadeks mul on väga hea meel osaleda diskussioonis, milles arutatakse Euroopa välisteenistuse loomist ja tööle hakkamist ning mul on ähm, väga hea meel ka selle üle, et ma sain komisjoni esindada Madriidi kohtumisel. ning äh, ka täna on äh, mul võimalik äh, meenutada neid sündmusi ja seda, millist rolli mängis Euroopa Parlament Madridis ja milline intensiivne debatt seal toimus. ma loodan väga, et meie tänane debatt ning ka Madriidi debatt aitasid kaasa ja aitavad kaasa sellele, et Euroopa välisteenistus on tõesti tõhus diplomaani, diplomaatiline teenistus. ning ka teie raporti kohta, härra Rapkai, võib öelda, et see on olnud tõhus. võib ju arvata, et välisteenistusega seonduv problemaatika on vaid halduslik, kuid nii see ei ole. Euroopa välisteenistus peab toimima selliselt, et ta tõesti teeniks Euroopa kodaniku huve ning Euroopa Komisjon leiab, et härra Rapkai raport on suurepärane tulemus, Euroopa Parlamendi töö suurepärane tulemus ning me toetame seda. ma arvan, et ma võin toetada tegelikult tervet teksti, kuid toon sellest ettepanekust välja mõned eriti tähtsad elemendid. Euroopa välisteenistuses on ähm, kõigepealt töötajad kolmest erinevast äh, allikast komisjonist, nõukogust ning ka liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest. komisjoni ja nõukogu vastavad ähm, talitused viiakse üle Euroopa välisteenistuse alla ning töötajatel, töötajatel säilivad kõik senised õigused. diplomaadid äh, ja diplomaatilised teenistujad võivad äh, taotleda äh, samuti ametikohti ning alates aastast kaks tuhat kolmteist võivad ka teiste institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendi töötajad, kandideerida Euroopa välisteenistuse vabadele ametikohtadele samadel tingimustel kõigi teistega liikmesriikide diplomaatidel on äh, samaväärsed õigused kõikide teiste töötajatega, Euroopa välisteenistuse kõikide teiste töötajatega ja need õigused tulenevad Euroopa personali eeskirjast. töötajatele, kes tulevad liikmesriikidest, võib anda lepingu kuni kümneks aastaks ning lisaks äh, sellele garanteerib liikmesriik, et äh, diplomaatiline töötaja saab hiljem tagasi oma ametikoha me toetame samuti geograafilise proportsionaalse äh, tasakaalu saavutamist ning ähm, nagu on öeldud raportis, on aastast äh, kaks tuhat kolmteist äh, esindatud kõik ähm, vastavad ametkonnad. ma tean, et Euroopa Parlamendis on liikmeid, kes soovisid, et selle raporti sõnastus oleks jõulisem ja on ka neid, kes soovisid, et see oleks palju leebem praegune raport loob sobiva tasakaalu. Euroopa välisteenistuse väljatöötamine ei ole olnud lihtne, sest me oleme pidanud läbi rääkima paljude personali esindajatega, kuid need läbirääkimised on kandnud vilja ning nüüd oleme saavutanud äh, suurepärase tulemuse, seda tulemust võite lugeda ka äh, sellest raportist, mida me siin arutame. ma loodan väga, et Euroopa Parlament võtab homme vastu kõik muudatusettepanekud ning härra Rapkai raporti ja omalt poolt ütlen seda, et Euroopa välisteenistuse loomine ja selle teenistuse valmisolek äh, anda vajalikku tuge kogu Euroopale on meie jaoks väga tervitatav. ma loodan, et homme on ajalooline päev, et see koda võtab vastu raporti, mis tõepoolest viib Euroopa välisteenistuse loomiseni. suur aitäh! suur aitäh ka teile, härra asepresident! järgmiseks äh, saab sõna kolleeg härra Levanovski, lugupeetud volinik, teil on sõna. lugupeetud äh, president, lugupeetud parlamendiliikmed, see, mida me praegu arutame, on äh, suurepärane algus väga pikale päevale, mille jooksul toimub eelarvealane debatt loomulikult on Euroopa välisteenistuse loomine midagi sellist, mis nõudis finantsmääruse muutmist, kuid samas tehakse äh, seda ähm, teenistuse loomise tööd ju nii-öelda hariliku õigusloomelise menetluse raames, mistõttu parlament praegu arutabki nõukogu määruse muutmist. mul on väga hea meel, et meil õnnestus kolmepoolsetel läbirääkimistel, mis toimusid eelmisel nädalal, jõuda kokkuleppele kuid äh, me peame ähm, alati mäletama, et Lissaboni leping annab meile samuti teatud kohustused ja mitte ainult kohustused, vaid ka võimaluse luua Euroopa välisteenistus õigeaegselt ja sobival moel. ma ei hakka seda küsimust lahkama väga põhjalikult, kuid ütlen, et Lissaboni leping näeb ette ka teatud eelarvelised kohustused, äh, aruandekohustuse ning ning äh, loob äh, võimalused komisjoni ametnikele ning äh, annab teatava raamistiku ka auditi tegemiseks. ma soovin omalt poolt avaldada tänu raportööridele, proua Krästele ja härra Rivelinile ning tuletan samal ajal meelde ka paranduseelarvet number kuus, mille raames me leppisime kokku finantsmääruse küsimustes ja ma loodan, et eelarveasutus äh, võib nüüd paranduseelarve heaks kiita ilma lisaparandusteta, sest tegelikult on see Euroopa välisteenistuse töö alustamise eelduseks. kui me soovime, et see talitus kiiresti tööle hakkaks, siis on see vältimatuks eelduseks. aastaks kaks tuhat kolmteist peaks üks kolmandik kõikidest Euroopa välisteenistuse töötajatest tulema liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest seda arvesse võttes kutsun Euroopa Parlamendi liikmeid üles heaks kiitma paranduseelarvet, mille nõukogu juba on heaks kiitnud ning äh, soovin äh, tänada äh, ka härra Surjani ja härra Gualtierit, teisi raportööre. suur aitäh teile, härra asepresident, härra volinik ja nüüd siis saab sõna kõrge esindaja. Catherine Ashton, teil on sõna. <laughs> Mr President härra president, austatud parlamendiliikmed, võtan sõna lühidalt, et kõigepealt tänada raportööre proua Kereslet, härra Rapkaid ja härra Cartierit, tänan neid väga selle tohutu töö eest, mida nemad ja paljud selle koja liikmed on teinud selle nimel, et jõuaksime sellesse punkti, kus me oleme täna hommikul. teame, et kohati on olnud tegemist keeruliste läbirääkimistega, teie olete olnud Heegel äh, läbirääkijaid, ma loodan, et see tulemus, mis meie ees on, on hea ja ka tõeliselt peegeldab äh, Lissaboni lepingut, kus parlament mängib äh, sisulist ja olulist rolli tulevikuks. tegemist on olnud ühise koostöö ettevõtmisega ja olen teile kõigile äärmiselt tänulik selle töö eest, mis on tehtud. mis kõige tähtsam, ma arvan, et me oleme loonud sellise aluse välisteenistusele, mis kaasab parlamenti ka tulevikus korralikult. mina olen juba võtnud endale kohustused, mis puudutavad läbipaistvust ja seda lähenemist, mida tahan võtta äh, koostöös parlamendiga. tahan ka teha selgeks, et see teenistus, mida me loome, peab täielikult peegeldama seda, milline on Euroopa Liit ja see on te-, selline teenistus, äh, mida ma loodan, et mille üle ma loodan, et kõik selle koja liikmed, kõik komisjoni ja nõukogu liikmed saavad olla väga uhked ja, ja äh, siin selle keskmes on inimesed, need inimesed, keda me ametisse võtame, suursaadikud, keda me määrame ja äh, ma arvan, et seda saab ka kindlustada selle uuesti asjade ülevaatamisega aastal kaks tuhat kolmteist. ma tean, et parlamendiliikmed on olnud mures sellepärast, et äh, meil oleks äh, korralik koolitus äh, meil on olemas õiguslik alus selle jaoks ja ma tahan kinnitada parlamendile, et me kindlustame, et need, kes tulenevad erinevatest traditsioonidest, erinevatest allikatest, jõuavad kokku, loomaks tõesti euroopaliku teenistuse, mis järjekordselt peegeldab kõike seda, mida on öeldud, see praeguse hetkeni jõudes tahan tänada eraldi äh, proua Lichtenbergerit ja härra Sarjas Volskit selle töö eest, mida nemad on teinud koolituse osas. ma tean, et siin on veel väga palju arutada ja ma ootan selliseid arutelusid teie ja teistega järgnevatel nädalatel ja kuudel, aga teil, teil on minu täielik pühendumus. ma tahan kindlustada, et äh, koolitus on suur osa sellest, kuidas me läheneme teenistuse ülesehitamisele. me peame tunnistama ka seda, milline on majanduslik taust hetkel ja äh, Äh, olen võtnud endale kohustuseks luua kulutõhusa teenistuse. Äh, see äh, ülesande püstitus näitab seda, kuidas me suhtume oma kohta maailmas. kõik kodanikud on huvitatud kaubandusest, arengust, terrorismivastasest võitlusest ja ma arvan, et teenistus sellega ka tegeleb ja ma seisan Euroopa kodanike ees, et võtta endale kohustus äh, Äh, kindlustada, et see teenistus täidab täielikult oma ambitsioonid, aitäh. aitäh, proua kõrge esindaja, teie kõne eest ja nüüd äh, annan sõna nõukogu nimel härra Olivier Chastelile, riigisekretärile. aitäh, härra president kõrge esindaja, volinikud, daamid ja härrad. lubage mul nõukogu nimel tänada Euroopa Parlamendi raportööre, kes on äh, teinud tõhusat tööd nende erinevate kaustade ja raportitega selleks, et äh, saaks sisse seada Euroopa välisteenistuse. Äh, proua Riis Kressle ja härra Rivellini finantsmääruse teemadel, härra Rapkei personalieeskirjade koha pealt ja härrad Galtieri ja Suri on paranduseelarve koha pealt. Äh, pärast äh, kaheksanda juuli istungit võttis üldasjade nõukogu kahekümne kuuendal juunil vastu otsuse välisteenistuse funktsioneerimise koha pealt. selleks, et kindlustada, et asjad korralikult paika saaksid, peame me vastu võtma need kolm instrumenti, mida mainisin nende kolme kausta osas äh, tehti palju tööd äh, siin Euroopa Parlamendis, aga ka komisjonis, äh, kõrge esindaja töötas sellega ning ka meie nõukogus tegime kõik endast oleneva selleks, et kõik see saaks töösse nii kiiresti kui võimalik. ma arvan, et me kõik võime olla rahul sellega, mida me oleme teinud ja sellega, et me oleme teinud kõik endast oleneva, et asjad saaksid paika nende kokkulepete alusel, mis erinevate kaustade osas sai loodud äh, hääletusega Euroopa Parlamendis äh, järgmisel esmaspäeval, kahekümne viiendal oktoobril saab üldasjade nõukogu vastu võtta need vahendid. ja nagu kavandatud, käivitub Euroopa välisteenistus esimesest detsembrist aastal kaks tuhat kümme. kõik on juba öeldud, seda on öelnud jällegi ka kõrge esindaja, härrad volinikud, nii et tahaksin lihtsalt rääkida selle küsimuse ajaloolisest tähendusest. pärast Lissaboni lepingu jõustumist on see üks eh, innovatiivsemaid arenguid viimase paari aasta jooksul. Eh, seetõttu eh, tugevnevad ka Euroopa Liidu Äh, välistegevuse võimed ja see on ainult algus, äh, siin on väljakutsed, aga ka ambitsioonid ja ma olen kindel, et saan äh, usaldada Lady Ashtonit, et ta selle, nendele väljakutsetele vastu astub ja ma soovin talle edu. kokkuvõtteks sooviksin tänada Euroopa Parlamenti oma pühendumise ja oma konstruktiivse lähenemise eest, mis on mänginud otsustavat rolli selle kausta juures, aitäh! aitäh, annan sõna härra Sarjusvalskile üheks minutiks. aitäh, härra president, minu komisjon, väliskomisjon on tugevalt tugeva välisteenistuse poolt, see tähendab seda, et siin toimub demokraatlik ja parlamentaarne järelevalve ja kontroll, see tähendab ühendust, see tähendab, et me esindame kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi ühendust, austades tänase Euroopa Liidu geograafilisi dimensioone ja iseloomu, mitte aga eilse oma. selline tasakaal varem ei ole olnud teemaks, aga see on täna niimoodi ja lõige seitse resolutsioonist ning artikkel kuus, kuus meenutavad seda meile. ka kakssada liikmesriigi, uut, uue, uute liikmesriikide parlamendisaadikud jälgivad seda. geograafilise tasakaaluga on nüüd tegelikult palju rohkem kui esialgses ettepanekus, aga siiski mitte piisavalt. me ei saa siin geograafiaseadusi maha hääletada, usume, et kõik mehed ja naised on võrdsed, mitte seda, et osad on võrdsemad kui teised ja seesama peab kehtima ka Euroopa Liidu välisteenistus ja me ootame teie tegevust, proua Ashton, et korrigeerida liikmesriikide esindatust selles institutsioonis, millest saab Euroopa välisteenistus, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna härra Färmile üheks minutiks. austatud eh, president, austatud kolleegid, me räägime eelarvest ja seetõttu ma arvan, eh, et eh, me lähtume Madriidi kokkuleppest, aga on punkte, milles me peame rohkem süvenema. me peame tagama vahendite läbipaistva kasutamise tegemist on poliitilise eelarve ja poliitiliste eesmärkidega. oluline on äh, ka see, kui suured on üldkulud, kui suured on liikmesriikide äh, kulutused. me peame tagama äh, nõuetekohase kontrolli pädevuste üle. see organisatsioon ja korraldus ei tohi väljuda kontrolli alt. see tähendab, et me peame teavitama äh, parlamenti, parlament peab saama kogu informatsiooni, aga ka äh, kodanikke tuleb informeerida äh, selle organisatsiooni tegevusest. ja ma leian, et me oleme loonud head alused välisteenistuse tööks ja see aitab tugevdada Euroopa rolli. tänan. härra Kasmarek, üks minut. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad TV Komisjoni arvamus Euroopa välisteenistuse loomise teemal on äh, olnud üksmeelne. me toetame esitatud muudatusettepanekuid, eriti seda, mis puudutab töötajate töölevõtmist läbipaistvate menetluste alusel ja võrdsetel tingimustel kõikide teiste liidu töötajatega härra Rapkai, kes on pearaportöör, on samuti esitanud muudatusettepanekuid Euroopa välisteenistuse loomise kohta ning äh, tema ettepanekud puudutavad poliitilist kokkulepet, eriti soolist ja geograafilist tasakaalu ja proportsionaalsust, kuid äh, samuti seda, mismoodi saab äh, selles teenistuses värvata erinevate institutsioonide ning liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste töötajat töötajaid. ma arvan, et Euroopa välisteenistus hindab äh, sellist koostööd. ja TV Komisjon peab seda koostööd ka kõige olulisemaks äh, aspektiks. suur aitäh ja proua de Kaiser, kaks ja pool minutit. suur aitäh, president. lugupeetud äh, proua Ashton, lugupeetud volinikud minu fraktsioon soovib, et Euroopa välisteenistus loodaks tasakaalustatud moel, et erinevad regioonid ning ka mõlemad sood oleksid võrdselt esindatud. me räägime siin küll kvootidest, kuid ennekõike on tähtis see, milline on kandidaat töötajana. ja praegu ei ole minu meelest tingimused nagunii sellised, et garanteerida võrdne esindatus. ja sellist eesmärki ei saagi üleöö saavutada kuid ähm, seda äh, tasakaalu puudumise küsimust äh, on ju võimalik uurida, seda on uurinud muidugi ka need, kes tahavad teie jalgealust õõnestada, proua Ashton, võttes arvesse neid probleeme, mis teie ees seisavad. meie kõigi ees seisavad probleemid ja meie fraktsioon äh, toetab teid teie töös, proua Ashton, ja me usaldame teid me tahame, et teil oleks võimalik oma tööd teha hästi, me tahame teile anda Euroopa välisteenistuse. kui te aga paari aasta pärast siia tulete ja meile ütlete, et ikkagi jaotatakse ebavõrdselt eh, töökohti, siis ei saa me heaks kiita välisteenistuse toimimist ega selle eh, eel eelarve täitmist ja ma arvan, et te kõik tahate seda vältida. suur aitäh, sõna saab härra Aarif. lugupeetud eh, president meil on jäänud äh, veel mõni kuu selleni, kui Euroopa välisteenistus, mida on tükk aega ette valmistatud, tõepoolest tööd alustab. nii nagu kõik kolleegid, nii soovin ka mina tänada raportööre nende töö eest. me tahame näha tõelist Euroopa diplomaatilist teenistust, mitte lihtsalt seda, et kahekümne seitsme liikmesriigi diplomaatid, diplomaatiliste teenistuste töötajad kokku kogunevad meil on vaja äh, ühtset äh, välisteenistust ja selle asjus me hääletame homme see välisteenistus peab rääkima ühtse häälega rahvusvahelisel areenil ning kaitsma Euroopa välispoliitilisi huve. seetõttu tuleb eh, muidugi väga tähelepanelikult vaadata ka seda, milline on eh, selle teenistuse pädevus, kuid ma olen kindel, et teie, eh, proua Ashton, omalt poolt ka jälgite, et välisteenistus teeks seda, mida Lissaboni leping tal teha lubab, näiteks võitlus ülemaailmse vaesusega, inimõiguste kaitse kõikjal ja nii edasi. me loodame väga, et see välisteenistus rahvusvahelisel areenil täidab oma rolli. aitäh, sõna saab äh, proua äh, Neinski. lugupeetud president, omalt poolt äh, tahaksin ma toetada proua Krastet, härra Rivelinit ja muidugi ka härra Rapkaid, kes on raportöörid ja kes on ära teinud väga suure töö meile on täiesti selge, et Euroopa välisteenistuse loomine on keerukas poliitiline protseduur, mille jooksul tuleb tasakaalustada erinevate liikmesriikide huvid ja esindatus kuid ikkagi peab Euroopa välisteenistus toimima tõhusalt ning muutma Euroopa Liidu arvestatavaks jõuks rahvusvahelisel areenil. ma soovin väljendada ka kahetsust, et geograafilise tasakaalu ettepanek, mis leidis laialdast toetust nii eelarve kui välisasjade komisjonis ja vastab Euroopa Parlamendi resolutsioonile kaheksandast juulist kaks tuhat kümme, et sellist tasakaalu me RAPKAI raportist tegelikult ei leia. sellepärast, proua Ashton, pöördun ma teie poole. Teie olete isik, keda kõige rohkem huvitab Euroopa välisteenistuse ning Euroopa Liidu üldine motiveerimine on see, et Euroopa Liit tuleks kaasa teie plaanidega ning seetõttu soovin, et teie toetaksite geograafilise esindatuse äh, põhimõtet, aitäh ja palju edu teile! suur aitäh, sõna saab proua Hertsog. lugupeetud proua Ashton, austatud kolleegid eelarve kontrolli komisjoni nimel ma äh, tunnustan tehtud tööd, ma olen väga rõõmus äh, selle üle, et välisteenistus saab peatselt tööd alustada. ma soovitaksin aga rõhutada, äh, kuivõrd oluline on panna paika põhimõtted, millel edasine töö tugineb, see peab olema tihedalt seotud eelarve liinidega ja silmas tuleb pidada seda, et eesmärgid, eeskirjad peavad olema väga selged ja läbipaistvad, meil ei tohi olla kattumisi. me peame mõtlema ka eh, sellele, kuidas kõige paremini tagada eesmärkide saavutamine. kõige tähtsam on see, et tagada tõhus töö tähtis on see, et koostööd teeksid omavahel liikmesriikidest pärit töötajad, nõukogu ja komisjoni äh, töötajad, seetõttu tuleb pöörata piisavalt tähelepanu ka töötajate koolitusele. koolituse kulusid tuleb igal aastal üle vaadata ja selle ülesande me võtame enda kanda väga hea meelega. aitäh, härra Baltšetis, üks minut. lugupeetud president, suur aitäh volinikud, nõukogu esindajad, kallid kolleegid. ka mina tänan raportööre, kes on vägagi kiiresti suutnud saavutada poliitilise kokkuleppe, samuti on see kokkulepe saavutatud institutsioonide vahel ning nüüd on meil olemas hea alus Euroopa välistali-, välisteenistuse loomiseks. ma arvan, et see teenistus hakkab tööle väga kõrgel tasemel ning hakkab mõjutama meie välisasjade, välisasju ja julgeolekupoliitikat ning ähm, muudab Euroopa Liidu nähtavamaks üleilmsel areenil me peame arutama finantsküsimusi sellel aastal on eraldatud vaid üheksa koma viis miljonit eurot, kuid tegelikult saab Euroopa välisteenistuse tegelikke vajadusi hinnata alles pärast esimest tööaastat, kui finantsaruanne on, on ähm, koostatud. Euroopa Parlamendil on samuti suur roll ja suur vastutus, sest ta kontrollib seda, kuidas Euroopa välisteenistus raha kulutab, kas ta teeb seda vastutustundlikult ja kas ta annab ühenduse poliitikale tõelist lisaväärtust. suur aitäh, äh, proua Jevka kaks minutit. härra Jevka, Jevka. suur aitäh, äh, president, äh, volinikud, äh, proua Ashton, kolleegid. ma olen täiesti kindel, et mitte keegi siinviibijatest ei kahtle selles, kui oluline on, et Euroopa välisteenistus, Euroopa Liidu välisteenistus tõepoolest tööle hakkaks viimastel kuudel oleme me töötanud erinevate õigusloomeliste küsimustega, näiteks õigusliku alusega meil on olnud äh, väga vähe aega ning seetõttu on läbirääkimised olnud pingelised ja tihti ka väga keerukad. siiski oleme me suutnud saavutada kokkuleppe komisjoni ja nõukoguga ning ma loodan, et äh, see kompromiss äh, viib meid lõppkokkuvõttes võiduka tulemuseni. personali eeskirju tuleb muuta selliselt, et need sobiksid ka Euroopa välisteenistusele, nii et see teenistus saaks tõesti olla sõltumatu, kuid samas varustatud piisava arvu tehniliste ekspertidega Need muudatusettepanekud, mida meile esitati eile, tõenäoliselt viivad meid selle tulemuseni, kuid äh, üks küsimus teeb mulle siiski muret. ja see puudutab geograafilist tasakaalu. ma usun, et selle tasakaalu oleks võinud äh, paremini välja tuua raporti tekstis ning ähm, kõrge esindaja on äh, geograafilisest tasakaalust ilmselt sama huvitatud kui meie kõik liikmesriigid peavad saama Euroopa välisteenistuse töös võrdselt kaasa rääkida ja ma loodan, proua Ashton, et te annate meile varsti teada, kuidas Euroopa välisteenistusel läheb. meie peame oluliseks seda, et töötaja teeks oma tööd hästi, selles suhtes ei ole tema liikmesriigiline kuuluvus ehk ka nii oluline, kuid samas on oluline võrdsus ja tasakaal ja praegu on mõned liikmesriigid liiga vähe esindatud, see on nii kõikides institutsioonides. kui me tahame, et meie moto mitmekesisuses äh, ühendatud äh, tõesti reaalsuses ka kehtiks, äh, siis tuleb luua see geograafiline tasakaal, seda nii tekstis kui reaalsuses ma ei räägi siin mitte kvootidest liikmesriikide jaoks, vaid tõelisest võrdsusest. ja veel kord ma tänan raportööre suurepärase koostöö eest ja tänan ka proua Ashtonit ning loodan, et me tulevikus teeme head koostööd. aitäh! aitäh, härra Soboda, kaks ja pool minutit. suur aitäh, härra president! ma kõigepealt sooviksin tänada raportööre selle suurepärase töö eest, mida nad on teinud ja tunnustada tulemust loomulikult geograafiline esindatus on väga oluline ja tähtis on aga äh, see, et mitte ainult uued liikmesriigid ei mõtleks selle peale, vaid me kõik peame olema huvitatud sellest, missugune on meie töö tulemus, me kõik peame olema huvitatud võimalikult heast välisteenistusest. väga tähtis on, et me võtaksime antud lubadusi väga tõsiselt ja need tõepoolest täidetaks. tegemist on Euroopa Liidu ühtse teenistusega, see peab olema äh, väga efektiivselt töötav teenistus. me peame selgelt näitama, et me oleme huvitatud sellest, et Euroopa Liit räägiks maailmas kaasa. seetõttu on vaja saavutada head tulemused. tähtis ei ole maailmas olla vaatleja rollis, vaid tähtis on suuta kaasa rääkida. me peame saavutama pragmaatilise tulemuse, et me peame suutma USA-ga rääkida nagu võrdne võrdsega ja kui on probleeme, siis me peame suutma neid probleeme ka lahendada. ja me ei saa olla ainult pealtvaataja rollis. me peame arvestama uute esiletungivate riikidega ja ka Aasia riikide arenguga äh, on seotud teatud agressiivsuse esiletulek, me peame äh, oma poliitikas nende aspektidega arvestama. meie ees seisavad tõsised ülesanded, me vajame mitmepoolset lähenemist küsimuste lahendamisele Euroopa Liit ei tohi jääda tahaplaanile, Euroopa Liit peab olema aktsepteeritud tegija maailma olulistes küsimustes. ma luban, et kõrge esindaja saab meie täieliku toetuse. ma olen väga õnnelik antud lubaduste üle, ma olen kindel, et need täidetakse. ja ma usun, et see, kui välisministrid, parlament, välispoliitika kõrge esindaja teevad omavahel tihedat koostööd, siis me ka saavutame oma eesmärgid, tänan väga. aitäh, proua Wikström, poolteist minutit. aitäh, härra president, lubage mul kõigepealt tänada, tänada hea koostöö eest, mida me täheldasime kogu perioodi jooksul, mil me neid dokumente ette valmistasime. Äh, proua Ashton, teie ees ei ole kindlasti mitte lihtne aeg. välisteenistuse loomine on väga keeruline, aga parlament ja komisjon on loonud alused tõhusaks tööks on loonud alused selleks, et luua esindusorganisatsioon, mis tõepoolest suudab Euroopat maailmas esindada. Euroopa tugevus on tema mitmekesisuses. meil on erineva taustaga, erinevate kogemustega inimesi. kui me loome Euroopa välisteenistuse, kus on tagatud sugude vaheline tasakaal, kus on tagatud eri regioonide esindatus, siis ei tohiks olla mingeid kahtlusi selles, et välisteenistus hakkab tõhusalt tööle. Euroopa Parlamendil on kaunis moto ühinenud erinevuses. see on teisalt ka kohustus ja see on väga suure tähtsusega põhimõte. ma loodan, et välisteenistusest kujuneb tõepoolest kogu Euroopa esindus, mis kaitseb kõikide Euroopa kodanike, meeste ja naiste huve. töötajad tuleb valida selliselt, et esindatud oleks kogu Euroopa Liit ja ma soovin teile teie töös palju edu, tänan! aitäh! Äh, proua Brandner, kaks pool minutit. aitäh, kallid kolleegid, tahaksin õnnitleda meid selle eest, kuhu me oleme jõudnud, me oleme päästnud komisjoni ühenduse meetodi ja arengu prioriteedid, me oleme suurendanud demokraatliku järelevalve äh, võimet, me oleme loonud aluse kaasavaks teenistuseks, mis põhineb võrdsusel ja aitäh, et te mainisite ka neid koolitusmeetmeid, mis puudutavad äh, äh, tasakaalu saavutamist. aitäh kõigile siin kojas ja aitäh äh, proua Ashtonile, aitäh e-, eesistujale. kui me oleme loonud sellise teenistuse, mis on rohkem kui kakskümmend, kahekümne kaheksas riiklik diplomaatiline teenistus, siis mis on see lisaväärtus? ma arvan, et see on endiselt avatud. meil on vaja tõhusat koordineerimist igal pool poliitikavaldkondades, ma siiski tahan näha, et sellised struktuurid paika saaksid. teiseks, me peame parandama kriisihaldust ja konflikti ennetamist, see saaks anda Euroopa Liidule lisaväärtust. ja see sõltub sellest, kuidas rakendatakse nii-öelda kohastruktuuri, see sõltub ka sellest, kuidas me kasutame uusi ametikohti ja ametikohti, mida luuakse sünergia kaudu erinevate institutsioonide vahel. niisiis, kas meil on vaja rohkem asesaadikuid äh,? me elame kahekümne esimeses sajandis, selliste ametlike diplomaatide roll on üheksateist sajand, meil on vaja sellist debatti, kus saab selgeks, kus meil on vaja inimesi ja milleks meil neid vaja on. ma loodan, et see, kuidas te näete personali ülesehitamist, äh, täidab selle lubaduse ja annab äh, tõelise lisaväärtuse, annab midagi sellist, mis ei, mida ei ole riiklikel diplomaatilistel teenistustel ja meil on kaks äh, prioriteeti, konflikti ennendus, tsiviilkriisi haldamine. näiteks vahendus, raku loomine, teiseks inimõigused. me tahame, et selles teenistuses oleks pädevused ka inimõiguste koha pealt ja seda kõige kõrgemal tasandil ja sooline võrdõiguslikkus ei lõppe personali kokkupanemisega, see tähendab ka äh, soo süvalaiendamist ja tuleb äh, äh, see kaasata missioonidega, mandaatidega ja selles mõttes oleks ehk hea üle vaadata olemasolevad julgeoleku välispoliitika missioonid, et mis on läbi saanud, et õppida minevikust. ma arvan, et teie teenistuse tuleviku mõttes oleks see hea, ma soovin meile kõigile edu siin ja olen valmis teiega konstruktiivset koostööd tegema ka tulevikus. aitäh! härra Ziobro, palun, üks minut. härra president. Euroopa Liit on kahekümne seitsme liikmesriigi liit ja see peaks peegelduma ka selles, kuidas pannakse kokku selline teenistus, mis hakkab meid esindama välismaailma silmis võib tunduda, et mõned liikmesriigid ei ole saanud korralikult koheldud äh, selle uue teenistuse kokkupanemisel. see teenistus peaks peegeldama kultuuride, erinevate traditsioonide mitmekesisust Euroopas, äh, mis puudutab diplomaatiat. seetõttu oleme me esitanud sellise muudatusettepaneku, mis tagab tekstis äh, geograafilise tasakaalu. kui kandidaadid on sarnase pädevusega, siis saab otsustavaks faktoriks nende geograafiline päritolu see ei tähenda, et äh, nii paindumatult hakatakse seda kriteeriumi täitma, vaid see on selline lisakriteerium, see äh, korrigeeriks sellise tasakaalu puudumise, mis hetkel tekstis äh, on. tahaksin rõhutada, et see tähendab seda, et kõige olulisemaks faktoriks on endiselt pädevus, sest et see on oluline korraliku teenistuse toimimiseks. aitäh, härra Maier, poolteist minutit señor presidente permítanme en primer lugar härra eh, president austatud kolleegid kõigepealt eh, kuna ma esimest korda siin eh, sõna võtan siis ma sooviksin öelda et meie fraktsioon on solidaarne Prantsuse töövõtjatega, kes praegu streigivad, et kaitsta sotsiaalseid saavutusi ma soovin äh, rääkida sellest, äh, mis äh, puudutab ka nõukogu tööd, nimelt takistusi liikluses. ma soovin rõhutada, et ma olen töötajatega solidaarne. meie fraktsioon kahjuks jääb homme erapooletuks, me ei saa hääletada vastu, aga me ei saa hääletada ka poolt sest meie ettepanekuid ei ole arvestatud, me tahtsime täielikku kontrolli välisteenistuse üle, eh, mida teostaks parlament. ega meie struktuuri puudutavaid ettepanekuid ei arvestatud, eh, mis puudutab kaitsepoliitikat. minu koduparlamendis on kõik, mis puudutab julgeolekut, väga intensiivse arutelu teemaks ja see allub täielikult parlamendi kontrollile. parlamendi kontrollile on allutatud kogu välistegevus, kogu riigi esindamine väljapoole äh, Äh, seetõttu me ei saa ettepaneku poolt hääletada, aga ma tänan teid siiski tehtud töö eest. aitäh, äh, härra Maier, te kulutasite liiga palju aega kritiseerimaks olukorda Prantsusmaal, samas kui faktid räägivad iseenda nimel. härra Provera, teil on üks minut. aitäh, äh, selle uue diplomaatilise teenistuse struktuuri paika pannes ei tohiks me korrata mineviku vigasid, meil on vaja tõhusat et äh, personali, mis ei kuul-, kulutaks liiga palju ja oleks, äh, töötaks ka tõhusalt. Euroopa poliitika teenistuses peab see olema Euroopa, see tähendab seda, et ei saa valida inimesi selle põhjal, kust nad pärit on või mis soost nad juhtumisi on, vaid pead neid palkama siiski nende kvaliteedi alusel. jah, liikmesriigid peaksid olema esindatud selle üksuse äh, personalis, seal peaks olema ka piisavalt naisi, aga seda ei saa siiski teha niimoodi, et kvaliteedi ja professionaalsete oskuste kriteerium satub ohtu. me peaksime äh, garanteerima avatud ligipääsu kõigile selleks karjääriks ilma igasuguse diskrimineerimiseta. koolituse jaoks on paigas struktuurid, nagu näiteks Euroopa Instituut Firenzes, millel on piisavalt äh, ekspertiisi, et anda suurepärast koolitust ja ma arvan, et oleks mõttetu, väga kulukas hakata siin Euroopas looma mingit uut diplomaatilist akadeemiat. aitäh, proua Fertmann, poolteist minutit. palju tänu, austatud kolleegid. Äh, selleks, et ühendada Euro-, et esindada Euroopa riikide huve rahvusvahelisel tasandil, peame me omavahel välispoliitika seisukohad eelnevalt kooskõlastama. me püüame äh, välispoliitilisi vahendeid, välispoliitika instrumente ühendada, äh, siduda nad välis äh, teenistusse. meie peame uut struktuuri arvestades lähtuma eh, sellest, et eh, ka vastavad eelarvelised vahendid oleksid asjakohased. selleks, et eh, eelarve pädevusega asutused saaksid tõhusalt töötada, peame me välisteenistuselt saama kõik kogu vajaliku teame, teabe, samuti vastupidiselt me peame andma neile vajalikud äh, andmed. eelarve täitmise kinnitamine peab jääma parlamendi pädevusse. kui kõik liikmesriigid on esindatud välisteenistuses proportsionaalselt, eh, siis eh, teine oluline punkt on naiste osakaal. ma leian, et praegu on naised liiga nõrgalt esindatud. meil on vaja leida kvalifitseeritud naised, nad on täiesti olemas. tänan. Brock, two minutes aitäh, härra Brock, kaheks minutiks. härra president. härra eh, president, proua asepresident, lugupeetud härra volinik, armsad kolleegid. Eh, Frank eh, Sinatrat võiks nimetada Volskiks, aga meil puudub Big Band. proua Ashton, teie olete nüüd Euroopa hääl välisteenistus on teile suurepäraseks orkestriks et ma loodan, et te kasutate seda orkestrit, et Euroopa hääl kõlaks, et meid võetaks tõsiselt. Euroopa esmane eesmärk on tagada rahu Euroopas. järgmine ülesanne on kaitsta Euroopa huve rahvusvahelisel tasandil, tagada energiajulgeolek, võidelda terrorismiga. Need on ülesanded, mis on mis seisavad teie teenistuse ees. kodanike heaolu sõltub väga palju teie ja teie orkestri tööst. parlamentaarne kontroll on seejuures väga vajalik. parlament vajab informatsiooni teie töö kohta. me peame tagama ühenduse poliitikate järgimise. seetõttu on oluline ka välisteenistuse koosseis. ja ma leian, et äh, oluline on see, et esindatud on ka liikmesriikide diplomaatilised teenistused. kui teil õnnestub saavutada tasakaal, siis ma leian, et see on suurepärane tulemus ja ma äh, soovin teile äh, sellest töös edu. lugupeetud daamid ja härrad ja meie ülesanne on äh, jälgida välisteenistuse tööd, me peame olema piisavalt paindlikud, aga me peame avaldama ka survet, et välisteenistus oma ülesandeid äh, tõhusalt täidaks. see tähendab, et äh, kui me mõningate asjadega nõus ei ole, siis me peame julgema ka kritiseerida. ainult ühiselt saame me oma kodanike tulevikku tagada. tänan Thank you. Mr Severin. aitäh ja härra Severin, kaks ja pool minutit. ühtset edukat Euroopat ei saa saavutada juhul, kui puudub visioon sellest, kuidas meie ühiseid huve edendada väljaspool Euroopa Liidu äh, piire. kuid sellist visiooni ei saa luua, kui ei ole ambitsioonikat Euroopa välisteenistust, mis meie eesmärke täidaks ning see teenistus ei saa tõhusalt töötada, kui tal ei ole töötajaid, keda võetakse tööle nende pädevuse alusel. ma arvan, et enamik meist on nõus loetletud põhimõtetega. kahjuks ei ole üksikasjade kordaajamine niisama lihtne. just need üksikasjad on muutnud esialgse tehnilise ülesande poliitiliseks debatiks räägitakse äh, Euroopa Liidu töötajatest ning äh, valitsuste vahelistest töötajatest ja nende pädevustest, kuid tegelikult ei tohiks äh, neil pädevustel mingit vahet olla. iga liikmesriigi töötaja, iga liikmesriigi kodanik peab tundma, et teda koheldakse võrdselt, et tema pädevust hinnatakse võrdsetel alustel teistega. meil on vaja egalitaarseid tingimusi, sest ma arvan, et ähm, pädevus jaotub tegelikult äh, meeste ja naiste, ida- ja lääneriikide kodanike, noorte ja eakamate vahel üsnagi võrdselt. ma usun, et ähm, uued liikmesriigid, kuid mitte ainult nemad, tunnevad, et praegu neid diskrimineeritakse ning isegi kui ma selles eksin, peame me ikkagi rohkem tähelepanu pöörama võrdsele kohtlemisele, sest äh, see on äh, meie ühtsuse saavutamisel väga oluline meil puuduvad piisavad tagatised, et äh, võrdsust tõesti edendatakse, puuduvad ka ähm, distsiplinaarsed meetmed äh, tasakaalu puudumise kõrvaldamiseks. ma loodan väga, et ähm, need ebakõlad siiski silutakse ja et meie ühtsus ja selle tunnetamine ei satu löögi alla. ma loodan väga ka seda, et äh, tulevane Euroopa Akadeemia või midagi sarnast äh, aitab äh, meil äh, luua äh, tõelise Euroopa diplomaatide korpuse, kes on lojaalne Euroopa Liidu ja selle, Euroopa Liidule ja selle väärtustele. aitäh! suurepärane sõnavõtt, Adrian. nüüd aga härra Gerbrandi poolteist minutit. lugupeetud president, suur aitäh! meie tänane debatt ähm, räägib ennekõike järelevalvekohustusest ja sellest, mismoodi Euroopa välisteenistus on üles ehitatud, kuid me ei tohiks äh, unustada, mis on selle teenistuse peamine tähtsus ja mõte. tegelikult on selle loomine ju üks tähtsamaid samme tõelise Euroopa välispoliitika suunas. nii on see isegi minu riigis, kuigi meie võib-olla ei olegi nii väga huvitatud enam Euroopa Liidust, kuid me soovime siiski, et Euroopa välisteenistusele antaks teatud ülesanded ja teatud pädevused. muidugi ei saa ta praegu teha konsulaartööd, kuid tulevikus näeme me kindlasti, et teatud osa diplomaatilisi ülesandeid tuleks täita just nimelt Euroopa tasandil, sest see on tõhusam täna räägime me organisatoorsetest ja eelarvelistest küsimustest ning ka need on olulised. me peame täitma oma vastutust ning selleks tuleb eraldada raha, muidu ei ole ju võimalik, et Euroopa välisteenistus üldse töötaks. mul on väga hea meel näha, et institutsioonid on jõudnud omavahel kokkuleppele kõige olulisemas ning et Euroopa välisteenistus saab tööle hakata kuid äh, sellest hoolimata on ikka veel olemas risk, et Euroopa Parlament äh, ning ka äh, liberaalid esitavad äärmiselt äh, detailseid ettepanekuid ning nende arutamiseks läheb aega. siiski, ma pooldan neid ettepanekuid ja loodan, et pärast homset saab välisteenistus ka tööle hakata. aitäh, härra Tänak! lugupeetud president Euroopa välisteenistuse loomist on äh, iseloomustanud suur debattide pidamine, kuid äh, proua Ashtonile tuleb au anda, et ta on suutnud saavutada konsensuse niivõrd tähtsas küsimuses sellisel ajal, mil äh, Euroopa riikide liidreid rohkem huvitab eurokriis. Euroopa välisteenistus peab hakkama ajama Euroopa välispoliitikat ja nüüd on sellest saanud reaalsus see tähendab seda, et me peame tegema teenistusega konstruktiivset koostööd, tagamaks, et ka Briti huve tõepoolest esindatakse ja kaitstakse. üks äh, võimalus võtta tööle inimesi Euroopa välisteenistuses on äh, võtta tööle ka rohkem Euroopa Liidu olemasolevaid ametnikke, sest ka Euroopa Liit ise on alaesindatud, mitte ainult tema kakskümmend seitse liikmesriiki. ennekõike on muidugi tähtis hinnata töötajaid nende pädevuse põhjal, nagu siin on ka öeldud ja peale selle Euroopa kodanikku huvitab väga see, kuidas Euroopa raha kulutatakse. Euroopa välisteenistus peab seda kulutama väga ettevaatlikult. eelarvedistsipliin on oluline, kui Euroopa välisteenistus tõesti loodab saavutada Euroopa kodaniku usalduse ning seda ka alal hoida, aitäh. härra Tänak, te ütlesite, et Euroopa Liit on alaesindatud. võib-olla te ikka mõtlesite, et Ühendkuningriik on alaesindatud? tõepoolest, seda ma mõtlesin, kuigi ei öelnud. jah, ma tahtsin seda esile tuua. nüüd aga saab sõna härra Mastalka üheks minutiks. lugupeetud president, daamid ja härrad. Euroopa välisteenistus on äh, midagi uut see on uus väljend institutsiooni, institutsionaliseeritud Euroopa välispoliitikas ja äh, sellele teenistusele mõeldes mõtlen ma ka meie uutele väljakutsetele. on selge, et äh, peamised välispoliitilised ülesanded on ikkagi liikmesriikide enda pädevuses ning peale selle on liikmesriikidel teatud äh, põhimõttelistes küsimustes ka vetoõigus. näiteks, kas meil tuleks sekkuda Iraagi Iraagis toimuvasse, mida teha Kosovo asjus, tegelikult ei olnud ju Euroopa Liidul konsensust ning sellistes küsimustes ongi seda väga raske ähm, saavutada. ja seetõttu peame aru saama, et Euroopa välisteenistus tegelikult ei saa teha otsuseid, mis on vastuolus riikide soovidega või kui ta neid otsuseid ka teeb, siis jäävad need teisejärgulisteks. kuid mitte see ei ole oluline, oluline on äh, diplomaatilise korpuse koosseis ja nagu siin mitu korda öeldud, on uute liikmesriikide esindatust alahinnatud. ma arvan, et Euroopa välisteenistus ei saa tõhusalt töötada äh, kui ähm, me ennekõike soovime, et ta oleks eelarveneutraalne, nagu bürokraadid ütlesid, kuid tegelikult ta ei ole ju eelarveneutraalne, ta läheb juba praegu maksma nelikümmend neli äh, lisamiljonit ja seda juba enne, kui äh, see talitus on üldse tööle hakanud. finantsmääruse raport ütleb, et komisjon äh, peab olema siseaudiitoriks ja kontrollima Euroopa ähm, välisteenistuse tööd Madridis lepiti ju kokku, et Euroopa välisteenistus on eraldiseisev institutsioon, et tal on oma äh, rahastamine ja ka oma auditeerimine. juhul, kui me ei austa juunikuus Madridis kokku lepitut, siis tekib suur segadus ka selles osas, milline üldse peaks olema Euroopa välisteenistuse ülesehitus. Lissaboni lepinguga ette nähtud uuendused ei paistagi enam nii ihaldusväärsed, kuid äh, nagu ikka, ei valmistas see mulle mingit üllatust, küllap maksumaksja kogu selle ähm, segaduse jälle kinni maksab. härra Hartong, üks minut. lugupeetud president, täna on traagiline ja kurb päev me räägime proua Ashtoni uuest välisteenistusest, Euroopa välisteenistusest, kuid Hollandi inimesel ei ole mitte kunagi olnud võimalik öelda, mida tema Lissaboni lepingust arvab ja nüüd on meil, meile Lissaboni lepinguga peale surutud ka see uus välisteenistus, see on väga halb demokraatiale. tulevikus tuleb hakata selle eest eh, tohutult eh, maksma. välisteenistus ei ole odav. ning peale selle ei ole välisteenistusest ka mitte mingit kasu seega ei hääleta minu fraktsioon mitte iialgi selle poolt, et Euroopa Liit on loonud nüüd uue sellise välisteenistuse, sest me oleme vastu Euroopa Liidule kui uuele superriigile. me soovime säilitada oma suveräänsust. aitäh. aitäh ja härra Kostovski poolteist minutit. lugupeetud president me arutame siin Euroopa välisteenistuse struktuuri ülesehitust, üldist kuju, kuid me ei tohiks jätta tähelepanemata geograafilise esindatuse küsimust. seda, kust tulevad need töötajad, kes Euroopa välisteenistuses ähm, ametis on. teatud liikmesriikidest tuleb neid töötajaid äh, palju rohkem ja uued liikmesriigid on alaesindatud. toon teile natuke statistilisi andmeid. meil oli kaks suursaadikut ähm, mm, uutest liikmesriikidest, kui kokku oli suursaadikuid rohkem kui sada. kahekümne üheksast uuest suursaadikust ainult neli on pärit uutest liikmesriikidest ja sellist praktikat ei tohiks äh, nii-öelda kivisse raiuda äh,, Euroopa välisteenistus ei peaks hakkama toimima samamoodi. kui me tahame saavutada tõelist geograafilist ja ka soolist tasakaalu, siis ei tohi luua sellist Euroopa välisteenistust, mis äh, toimib tegelikult ähm, ainult teatud äh, liikmesriike esindades. sellise esindatuse üle ei saa keegi uhke olla ma olen kindel, et üleminekuperiood, äh, mille jooksul teatud liikmesriigid on vähem esindatud, et see üleminekuperiood siiski varsti lõpeb selle järk-järguline lõpetamine võiks olla sobivaks lahenduseks, mis viib meid sellisesse ajahetke, kus tõepoolest geograafiline tasakaal on tagatud ning Euroopa Liit saab rahvusvahelisel areenil rääkida ühtse ja selge häälega. aitäh! Aitäh ja härra Vitšenin, poolteist minutit lugupeetud president, lugupeetud kõrge esindaja, lugupeetud komisjoni asepresident, volinikud, kallid kolleegid. täna on viimane päev, kus Euroopa Parlament arutab Euroopa välisteenistuse struktuuri, rahastamist ja üldist raamistikku. juba homme me hääletame ja me ootame ka konkreetset tulemust. nagu meile on näidanud tänane diskussioon on Euroopa Parlament ähm, loodetavasti just see institutsioon, kes meid äh, juhib, kes annab Euroopa välisteenistusele uusi ideid, kes seda teenistust äh, ka julgustab. ning see äh, teenistus viib Euroopa Liidu rahvusvahelisel areenil nähtavamale kohale. Euroopa välisteenistus on üks paremaid tagajärgi, mida Lissaboni leping meile on andnud ning kõik, kes Lissaboni lepingut pooldavad, soovivad eh, ka Euroopa välisteenistuse eh, töö õnnestumist. ma soovin proua Ashtonile öelda, et eh, siis, kui teid ametisse määrati, oli ka teie administratsioon mitte just kõige tasakaalustatum. selle aasta alguses, kui teist sai kõrge esindaja ning komisjoni asepresident, oli liikmesriikidel uutel liikmesriikidel ainult üks äh, kõrgetasemeline koht ning äh, see tähendas seda, et geograafilist tasakaalu tegelikult ei olnud, äh, kuid ma usun, et kõige olulisem on ikkagi töötaja enda pädevus. nüüdseks arvan ma aga, et geograafilist tasakaalu ja töötajate pädevust on võimalik omavahel sobitada ja seetõttu loodetavasti teie töö, proua Ashton, kannab ka vilja. aitäh, härra Lamstrov! tänan, härra president. välisteenistuse loomine on väga oluline samm Lissaboni lepingu jõustamisel. proua Ashton peab nüüd mitte ainult looma Euroopa välisministeeriumi, vaid ta tõepoolest ongi Euroopa Liidu välisminister ja see on väga hea. ma soovin teile palju edu. praegu läbi viidud diskussiooni käigus on saavutatud väga palju ma demokraatia defitsiiti on vähendatud, avaliku arutelu kvaliteet on paranenud, me näeme ette eelarve kontrolli, kogu töö toimus kõige paremas meeskonnatöö vaimus ja rahvusriigid, liikmesriigid jäävad esindatuks välisteenistuses. kõige olulisem teema eh, ei ole võib-olla eh, sugudevaheline eh, võrdõiguslikkus. ma usun, et me saavutame siin õiglase esindatuse, aga Euroopa parlament on tõepoolest peaaegu õnnelik, täiesti õnnelik oleksime me siis, kui te kasutaksite nüüd võimalust luua suurepärane struktuur konfliktide ennetamiseks rahvusvahelisel tasandil. palju tänu! aitäh, härra Petrovski, üks minut palun. suur aitäh, härra president, daamid ja härrad. näeme kurbusega, et Ahveti komisjoni liikmete taotlused, mis puudutavad tasakaalu ja just geograafilist tasakaalu uuest teenistusest, et neid ei ole järgitud. siin on probleeme ja vastuseisu. on selge ka, et on raskusi töötingimustega personali jaoks, solidaarsuspõhimõte ja kohane esindatus, teatud liik-, suurte liikmesriikide egoism ei saa neid põhimõtteid ohtu panna. diplomaatiliste ametikohtade jaotamine on proua Ashtoni kätes kes saab ise neid otsuseid teha saja viiekümnest ametikohast on riik nagu Poola, mis on suuruselt kuues, saanud ainult kaks ametikohta. nii et tekib küsimus, mis siis olid need kriteeriumid, mida proua volinik äh, otsustas rakendada ametikohtade jaotamisel. parlament otsustab uue diplomaatilise teenistuse eelarve osas. aitäh, härra Paldassaare, palun, poolteist minutit. palju tänu tänan, härra äh, president. kui nõukogu otsus äh, vastu võeti, mis puudutab äh, Euroopa välisteenistuse loomist ja, ja selle toimimist, siis peame me nüüd hoolitsema selle eest, et äh, finantsmääruse muutmine looks selleks ka vajalikud eeldused. sooviksin rõhutada ühte aspekti meil olid väga rasked läbirääkimised geograafilise äh, esindatuse äh, küsimuses, äh, diplomaatilise teenistuse koosseisu osas. personali valik oli väga keeruline küsimus Need probleemid õnnestus lahendada, me võtsime aluseks geograafilise jaot-, Nagu geograafilise esindatuse, sugudevahelise võrdsuse kvootide sisseviimine ei oleks aga hea lahendus olnud, seetõttu me saavutasime esimese e, tõelise diplomaatilise esinduse, mis moodustatakse pädevuste alusel ja see organ hakkab esindama Euroopa Liidu huve rahvusvahelisel tasandil. ta esindab Euroopat ja mitte üksikuid riike, mis varem oli diplomaatide ülesandeks. sel, see on küsimus, millest, mida me arutasime õiguskomisjonis väga tõsiselt. härra Taaler üheks minutiks, palun. suur aitäh proua president, me vajame tugevat kahekümne seitsmest liikmesriigist koosnevat Euroopa Liitu, mitte aga midagi, mis esindab ainult vähemust, me tahame, et äh, teenistus oleks edukas, see peab esi-, seda peab austama kodanikud, äh, Euroopa Liit ja maailm tervikuna. kuidas kindlustada, et välisteenistuse võtavad omaks kõik Euroopa Liidu kodanikud, kuidas kindlustada, et sellest äh, saab edukas, et sellest saab Euroopa koorekiht? me teeme seda nii, et teenistusse jõuavad diplomaadid kõikidest ja ma rõhutan seda kõikidest liikmesriikidest. me ei saa seada Euroopa Liitu ohtu äh, rohkem äh, kui siis, kui ainult kuus rahvust on esindatud personali hulgas, ainult kuus liikmesriiki on saanud äh, juhtpositsioone. mis aga saab teistest liikmesriikidest, mis saab teistest uutest liikmesriikidest. loodan, et te ei ignoreeri Euroopa Parlamendi komisjonide otsuseid. loodan, et ka, et vähemalt kümne aasta jooksul on see olukord parandatud. meil on vaja tugevat Euroopa Liitu, mis koosneb kahekümne seitsmest liikmesriigist. sõna saab kolleeg Sivjetš üheks minutiks. suur aitäh! oleme jõudmas uue menetluse lõpule, me oleme loomas uut teenistust, uut institutsiooni, mina esitan Poolat, uut liikmesriiki ja eh, tunnistades Euroopa integratsiooni südant, et on olukord väga huvitav. seda võitlust siin Äh, ja nende, selle vilju näeme me siin täna, see on olnud edukas, parlament on olnud aktiivne siin, äh, see on kõigi institutsioonide laps, mitte ainult ühe institutsiooni. ja oluline on ka integratsioon uute ja vanade liikmesriikide vahel. tulemus aga on selline peaaegu mitte viis, vaid neli miinus ja teie, Lady Ashton, tõesti peate nüüd peavad hoolitsema selle eest, et otsused oleksid läbipaistvad, et äh, võetakse aluseks siiski äh, oskused, kui me näeme, et inimesi äh, palgatakse nende kvaliteedi alusel, siis me ei hakka protesteerima, kui ametisse valitakse kõige kompetentsemad inimesed, siis ei ole ju probleeme. järgmine kõneleja, proua Plažikova. aitäh, proua president austatud äh, volinikud, äh, proua Ashton, kallid kolleegid. räägime täna projektist, mis on unikaalne. räägime ühtsest Euroopa välisteenistusest. pean tunnistama, et kõikidel osapooltel olid omad eesmärgid, aga hoolimata sellest suutis raportöör välja töötada sellise kompromissi, mis on vastuvõetav kõigile. loodan, et et homme Euroopa Parlament toetab seda kompromissi. ja mul on veidi kahju näha, et paljud kõnelejad mainivad ainult äh, selle teema ühte aspekti, geograafilist esindatust. selle projekti tuleviku mõtet ei ole piisavalt mainitud, ma kahtlustan, et Euroopa Liit on kaotamas oma positsiooni ja just see välisteenistus saab tuua Euroopa Liidu tagasi maailma suurte jõudude hulka. usun, et äh, Lady Ashton valib sellise äh, personali, mis esindab mitte ainult kõiki Euroopa kahekümne, kahtekümmet seitset liikmesriiki, vaid esindab ka Euroopa Liidu tervikuna, esindab meie ühist projekti. aitäh! palju tänu, nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde ja kol-, mul on hea meel, et kolleegid soovivad sõna võtta nüüd, kui see on võimalik. niisiis, kahjuks ma pean äh, nägema ette ka kindlad ajapiirangud, kõigepealt saab sõna kolleeg Kristjan Kava. palju tänu Euroopa välisteenistus eh, mängib edaspidi Euroopa eh, Liidu välispoliitika esindamisel väga olulist rolli. Eh, väga oluline on, et see asutus töötaks sujuvalt ja efektiivselt. väga oluline on tagada järelevalve välisteenistuse tegevuse üle. seetõttu ma leian, et väga oluline on proua Kressle ja härra Rivellini raport väga tähtis on see, et välisteenistus esitab oma tegevuse kohta aruanded. samuti on oluline see, et eelarve täitmise kinnitamise õigus jääb parlamendile. rikkumiste üle teostatakse kontrolli liikmesriikide tasandil ja eh, ma leian, et eh, see on väga eh, suur samm õiges suunas. palju tänu! palju tänu, järgmine kõneleja, kolleeg Harrod. suur aitäh, proua president, alustuseks sooviksin õnnitleda täna kõrget esindajat selle eest, et ta pidas kinni parlamentaarsest traditsioonist ja ületas saali. paljud, kes seda teevad, kaotavad sõpru, aga tema kindlasti võidab neid siin on kindlasti parlamendiliikmeid, kes on lugenud minuteid, et ka paljud olite ühel pool, paljud teisel pool, et teid süüdistada erapoolikuses, ka minul on küsimusi selle teenistuse koha pealt, tasakaalu koha pealt, inimõiguste koha pealt ja nii edasi ja Äh, olen väga huvitatud sellest, mida kolleegid ütlevad, aga kas mul on täielik kindlus selles osas, et te olete loomas teenistust, mis täielikult austab Lissaboni lepingut, kas ma usaldan, et te suudate kokku tuua kõik erinevad huvid ja rääkida kõigi nende eest siin Euroopa Liidus, kas mul on täielik kindlus, et teie elupikk pühendumus nendele põhimõtetele, mis on olulised meie kõigi jaoks, kestab, jah, selline kindlus mul on, mina hääletan selle poolt homme ja seda teeb ka kogu koda. palju tänu, sõna saab härra Vaigel austatud proua president äh, Le selle teenistuse finantsaluse kompromiss äh, leidmine on sama keerukas, kui on Euroopa. on äärmiselt keerukas olnud meie huvisid koordineerida, sest et meil on erinev ajalugu, aga tark oskus, hea tahe ja terve mõistus kindlasti on võrdselt jaotunud igal pool Euroopas ja see on ka see alus, mis meid ühendab ja meile tulevikku loob. ma arvan, et oleks äärmiselt hea, kui tulevikus meie välispoliitika ning Euroopa roll globaalsel tasandil oleksid äh, äh, selliseks fookuskeskmeks, nagu hetkel on meie finantsmured. Eh, proua Ashton koos teiste tegijatega kujundab selle poliitika ja usun, et Euroopa Parlament eh, on sellest äärmiselt huvitatud, soovin teile suurt edu. Eh, palju tänu, sõna saab proua Keller. aitäh, tahaksin tulla tagasi lisaväärtuse küsimuse juurde, mida välisteenistus tuua saab ja üks lisaväärtus, mida ta saab tuua, mida ta peab tooma, on arengupoliitika ühtsus mille, mis on ju meie eesmärkideks, see eh, prioriteet peab olema paigas ka personalipoliitika koha pealt ja koolituse koha pealt ning eh, üldised inimõigused ning konfliktiennetus peavad samuti olema seal olulisel kohal, sest et me ei suuda saavutada edu siin lihtsalt väljaütlemistega, siin on vaja tõelist pühendumust, põhjalikku koolitust ja seda me tahame näha ka alates esimesest detsembrist, aitäh! palju tänu ja nüüd saab sõna härra Paška Eh, suur aitäh president euroopa välisteenistus on vaikselt ja aeglaselt arenenud ja tänaseks oleme jõudnud selleni et hakkame arutama lõplikult arutama eh, selle teenistuse rahastamist proua ashton te peate mõistma et kõikide euroopa institutsioonide rahastamine sõltub ju liikmesriikidest, raha tuleb liikmesriikidelt. Euroopa välisteenistus kavatseb kasutada kahekümne seitsme liikmesriigi raha ja see on fakt, millest te peate aru saama, proua kõrge esindaja. isegi siis, kui me tõesti nõuame, et diplomaate valitaks rangelt pädevuse põhjal, ei ole võimalik eirata geograafilise tasakaalu põhimõtet. sest see kui üks riik ei ole esindatud või on väga nõrgalt esindatud üle-euroopalises niivõrd olulises institutsioonis, siis toob see kaasa äh, väga palju pahameelt. aitäh! aitäh ja viimasena saab sõna kolleeg Sosova. suur aitäh, president, me oleme kõik äh, nõus, et Euroopa välisteenistus on äh, Euroopa projekti äh, täitmise tähtis osa, kuid selleks, et see teenistus tõesti toimiks, on meil vaja vaadata tulevikku. me ei tohiks omavahel tülitseda ja jääda toppama lühiajaliste küsimuste lahendamise juurde. me ei tohiks ähm, ennast lasta kõrvale juhtida ka institutsioonide vahelisel äh, sõjal ähm, me peame äh, vaatama, mida saab Euroopa Liit teha üleilmsel areenil. me peame olema tähelepanelikud selliste sündmuste suhtes, nagu hiljuti juhtus, äh, kui välja anti Nobeli preemia ning Euroopas oli väga erinevaid arvamusi, selle asemel, et me oleksime esi-, esitanud oma arvamuse ühtselt ainult ainult ähm, üks ähm, hea samm astuti, härra Puusek andis välja oma avalduse nii, me nüüd jätkame ja sõna saab taas proua Ashton, palun. Uh, lugupeetud president, ma tahaksin uh, nüüd väga lühidalt uh, teiselt koja poolelt öelda oma lõppsõna. ma loodan, et ma olen õige arvu minuteid viit-, veetnud sellel poolel, kuid kõigepealt siis ütlen suur aitäh kõikidele liikmetele, kes debatis osalesid tõepoolest, ma saan aru, et geograafilist tasakaalu peetakse väga oluliseks, arvestades, et tegemist on üle-euroopalise teenistusega, kuhu üldiselt määratakse inimesi ametisse ainult nende pädevuse alusel. mul on hea meel näha neid ähm, eesmärke ja neid soove, kuid ma ise pean kõige tähtsamaks inimõiguste kaitset, mis peab olema läbiv joon Euroopa välisteenistuse töös ma tuletan veel kord meelde ka majanduslikke faktoreid, mis praegu on ehk ebasoodsad, kuid mis peavad ikkagi võimaldama Euroopa välisteenistuse loomist. ma tean, et liikmesriigid tahavad, et ressursse kasutataks võimalikult tõhusalt. ja ähm, Euroopa välisteenistuse loomine on töö, mis on kestnud mitmeid kuid ning siit kojast võtan ma vastu arusa-, võtan ma kaasa arusaama, et äh, kodanik soovib tunda, Euroopa välisteenistus esindab ka mind minu töö omakorda on tagada, et kodanik seda tunda saaks. aitäh! palju tänu! ja nüüd komisjoni poolt saab sõna härra volinik Levandovski. ma palun võimalikult lühidalt teha, sest meie aeg on napp. Uh, reaction to Mrs Andresen already abs-. aitäh! ma tahaksin rääkida eelarveneutraalsusest, mida puudutas äh, proua Anderson, kahjuks ei ole teda praegu siin, kuid äh, eelarveneutraalsus ähm, on oluline kõigile liikmesriikidele, komisjonile ja nõukogule, kuid on äh, selge, et Euroopa välisteenistus siiski raha vajab ja on selge ka see, et äh, kuigi Euroopa välisteenistusel peaks olema oma äh, audiitor, see praegu nii ei ole, praegu me kasutame komisjoni siseaudiitorit ning äh, aastal kaks tuhat kolmteist vaatame selle asja uuesti üle, ma loodan väga, et see raport leiab heakskiitu, aitäh! härra Sev-, Sevkovitš, suur aitäh, ma tahaksin samuti tänada kõiki liikmeid, kes lõid suurepärase atmosfääri ja ma tahaksin tänada ka nõukogu esindajaid ja kõiki raportööre see äh, suurepärane õhustik, mis äh, täna siin kojas valitses, viib meid sammukese lähemale homsele hääletusele, mis loodetavasti lõpeb positiivselt. ma soovin veel kord tänada Euroopa Parlamenti, kõiki Euroopa Parlamendi esindajaid, äh, kes on teinud ära suure töö ja kes on täna siin saalis loonud suurepärase õhustiku. ma tahaksin öelda ka seda, et Euroopa välisteenistus loodetavasti samuti saavutab edu ning suudab ajada sidusat välispoliitikat kogu Euroopa Liidu nimel ma arvan, et Euroopa Liidu tähtsus üleilmsetes küsimustes lähiaastatel suureneb ning komisjon on kahtlemata valmis tegema tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, teiste institutsioonide ning liikmesriikidega ning arvab, et seda teeb ka Euroopa välisteenistus, aitäh! Äh, palju tänu nende lühikeste vastute, vastuste eest! nüüd saavad sõna veel kord raportöörid ja kõigepealt räägib härra Rapkai palju tänu, proua president, mul on ainult paar kommentaari. arutelu alguses jäi mul ainult kaks kommentaari. kõigepealt eh, on päris eh, selge, et kui ma tahtsin oma tööga lõpule jõuda, siis ma eh, olen väga palju tänu võlgu ka variraportööridele nende töö eest. ma tahaksin neid väga tänada selle töö eest, mida nad on taustal teinud. tegemist, see oli kõige esimene märkus ma eh, sooviksin aga alati rõhutada ka eh, seda, kui oluline on ikkagi eh, piirkondliku esindatuse küsimus. me, siin ei ole küsimus kompromissi saavutamises. kui me teksti niimoodi vastu võtsime, siis oli sellel oma mõte. lugege tekste, siis te näete, et piirkondlik esindatus on tegelikult väga ilusti kirja pandud õiguslikult siduvalt ja teil ei ole vaja muretseda, sellepärast et piirkondlik esindatus ei ole tagatud. palju tänu ja äh, nüüd veel kord sõna äh, kolleeg. palju tänu me oleme üldiselt väga rahul selle arutelu käiguga. siin tuli selgelt välja, et kõikidele on arusaadav, kui tähtsad ülesanded meie ees seisavad. meil on vaja luua mitmed struktuurid meil on vaja tugevdada Euroopa Liidu rolli, aga eh, samal ajal me tahame loomulikult eh, ka seda, eh, et meie ühine julgeoleku ja välispoliitika oleks tõhus. selleks on vaja luua kindlad eeldused ja ma loodan, et kõrgel esindajal on nüüd vahend mille abil kasutada ära need võimalused, mis Euroopal rahvusvahelisel areenil on. Lähis-Idas, Aafrikas, Põhja-Kaukaasias, Balkanil on väga palju probleeme. ma olen väga rahul sellega, et me oleme loonud eeldused, et Euroopa saaks nendest probleemidest kaasa rääkida ja ma usun, et ka parlamendi roll on tagatud. hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend. lugupeetud kolleegid